kallid kolleegid, jätkame oma istungiga. ja me ja, ja alustame proua Varjas Savali ähm, äh, arvamusega, mis puudutab Euroopa Investeerimispanka. suur tänu teile, esimees. nagu te teate, äh, natuke aega tagasi muudeti selle küsimusega käsitlemise viisi ning äh, nüüd teeb raporti, äh, sel aastal teeb raporti majanduskomisjon ja meie teeme arvamuse, järgmisel aastal on see vastupidi. ning äh, praegu me koostame ainult arvamuse ja siin soovisin esile tõsta neli punkti, sest arvamuse koostamisel ei saa väga pikalt lobiseda rõhutasin, et Euroopa eh, Investeerimispangal on väga oluline roll ning ta osaleb aina rohkemal määral Euroopa eelarves, sest eh, eh, kui me laiendame finantsinstrumente, peame loomulikult kaasama ka Euroopa Investeerimispanka. sellega seoses on see meil teil tegemist alati keerulisemaks muutuvama eelarvega Eh, mitte ainult investeerimispanka, vaid ka muude instrumentide tõttu ja sellega seoses eh, eh, oleme pidevalt öelnud, et meil on vaja paremat informatsiooni, lihtsamat ligipääsu, selgemat selgitusi meie kui ka kodanike jaoks, et nad saaks niimoodi vastu võtta paremad investeerimisalased otsused. teiseks on oluline, et oleks ajaline sidusus, sisuline sidusus seoses praeguse olemasolevate algatustega. arvan, et tuleb rõhutada ka tulevast välisinvesteerimisplaani, mis on praegusel hetkel äh, alles kavajärgus ning tuleb koordineerida täpsemalt ka investeerimispanga mandaati. on mitmed äh, Äh, tegevussuunised, mis äh, ei äh, toimi üheaegselt, kuid mille tegevus tuleb siiski kooskõlastada ja peame tegutsema sidusalt ja ei saa lubada, et iga haru tegutseks isemoodi ning lõpuks palume investeerimispanka, et ta aitaks kehtestada uus vastutustundlik maksupoliitika ja lisama ka hea vali-, valitsemisstavad, tingimused eh, ja ta paneks selleks sisse selle klausli kõikidesse oma lepingutesse. et äh, finantsvahendajate tegevus, kes pettuse ja korruptsiooni abil on tulemusi saavutanud, et ühesõnaga Euroopa Investeerimispank ei teeks koostööd selliste äh, selliste tegelastega ning eh, et ta kontrolliks, et Euroopa eelarvega tehtavad, eh, tehtavad tehingud nende käest läbi ei käiks. Need on need neli ettepanekut ja ootan huviga kõiki teiste eh, soovitusi. suur tänu teile, proua Potjafaval, suur tänu nende nelja ettepaneku eest ja ma annan sõna proua Jäätelmägile <coughs>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 ma hindan seda, mida te ütlesite, olen teiega sama meelt, aga siiski on mul ka paar märkust. Euroopa Liit peab olema järjekindel oma tegemistes. Euroopa Parlament on võtnud meetmeid selleks, et astuda vastu maksuparadiisidele, et muuta nende eksistents keerulisemaks ja äh, selles kontekstis äh, on pisut eriskummaline, et Euroopa investeerimispank jätkuvalt rahastab äh, asutusi ja firmasid, mis asuvad maksuparadiisides. ja see on midagi, mis peaks huvi pakkuma ka Euroopa ombudsmanile. jah, on kindlasti öö, poliitilised ja ka õiguslikud öö, põhjused, miks me peame siin samme astuma. ja veel üks aspekt, mida proua Kardesabal ka puudutas, nimelt läbipaistvus. läbipaistvusnormid eh, on siduvad kõikidele institutsioonidele, eh, sealhulgas on siduv ka läbipaistvus ja head valitsemistavad eh, kõikidele institutsioonidele, sealhulgas ka Euroopa Investeerimispangale seetõttu on pisut eriskummaline, et möödunud sügisel Euroopa Investeerimispank muutis oma läbipaistvuseeskirju ja on kuulutanud ikka rohkem ja rohkem dokumenti salastatuks. see on vastuolus läbipaistvuse põhimõtetega. Euroopa ombudsman on juhtinud tähelepanu sellele, et Euroopa Investeerimispank varasemal ajal ei pidanud kinni omaenda läbipaistvus eeskirjadest ja nii ei tohi jätkuda. arvestades seda, et Euroopa Investeerimispanga roll on üha suurem ja ka rahasummad, mida nad käsutavad, on üha suuremad, tuleb tagada, et eeskirjadest peetaks kinni ja kõik sidemed maksuparadiisidega raiutaks läbi lutter contre les paradis fiscaux et... tore äh, plaan võidelda äh, maksuparadiiside ja maksude optimeerimise vastu, aga kui selline asi on olemas, siis seda sellepärast, et äh, Euroopa liikmesriigid on piisavalt tohmanid, et sellist asja lubada, see on tõeline teema Euroopas, kuidas selline sisemine konkurents ära kaoks Euroopa Liidus? kes veel soovib sõna? proua Mardia Savali äh, arvamusele. suur tänu, minagi tahan tänada proua Eider Kardja Zaballi ettepaneku eest, ütleb härra Muressan. jah, ma toetan tema ideid, eriti praegu, kus Euroopa Investeerimispanga rahalisi vahendeid võimendatakse ja ma arvan, et sidusus instrumentide vahel peab olema tugevam ja meil on vaja ulatuslikku lähenemisviisi. EIB roll tõesti on kasvanud kõikides liikmesriikides ja me näeme, kui suured lahknevused on siin ühelt poolt liikmesriigiti Euroopa Investeerimispanga sammudel on liikmesriike, kus finantsturud on vähem arenenud ja kus puuduvad kogemused erasektori ja avaliku sektori partnerlussuhetega, kus jääb vajaka informatsioonist ja seetõttu on vaja tagada, et Euroopa Investeerimispank on abiks kõikidele liikmesriikidele ka äh, infoga, oskusteadmistega, mida need liikmesriigid vajavad selleks, et EIB fonde saaks kasutada. ma ei ütle, et et peaks toimuma mingisugune geograafiline koondumine. ei, rahastamine peab jätkuma mm, samadel alustel, aga samas peab silmas pidama, et mõnedes liikmesriikides ei ole õigusakte mm, avaliku ja erasektori suhete kohta ja muude nähtuste kohta. kas EIB esindaja on kohal? Äh, ei ole, võib-olla me peaksime nendega selgeks rääkima äh, selle vastupanuvõime algatuse äh, asjus. see puudutab lõunapoolseid naabreid, aga mitte idapoolseid naabreid Euroopa Liidus. kõik varasemate aegade raportid on äh, Eh, ju viidanud sellele, ida partnerriigid on meile tähtsad, me peame toetama arengut nendes idapoolsetes naaberriikides ka. ja eh, mis puudutab seda vastupanuvõime algatust eh, Euroopa Investeerimispangal, siis seal tõesti ainult koondas tähelepanu Lääne-Balkanile ja lõunapoolsetele naabritele. see vajab selgitamist, aga muus osas ma väga toetan seda suuremat rolli, mida eelarvekomisjon etendab EIB tegevuse jälgimisel, varem oli see e, majanduskomisjon. E, e, aga tähtis on, et eelarvekomisjonilgi tulevikus on üha tähtsam roll EIB tegevuse jälgimisel, see on väga õige. suur tänu, kes veel soovib sõna? tun-, arvan, et äh, investeerimispanga roll muutub aina olulisemaks. arvan, et komisjongi äh, teeb meile varsti ettepanekuid, et luua uus strateegiliste äh, investeeringute fond mitte ainult Euroopa, vaid ka Aafrika jaoks. nüüd peab tõesti tegema kõik selleks, et investeerimispangal oleks tõesti väga spetsiifiline roll ja et ta oleks äh, ka tõesti mingisuguse poliitika elluviimiseks mõeldud. proua Kardjasaval äh, ootan äh, muudatusettepanekuid ja siis töötame juba nendega edasi. aitäh! muudatusettepanekud, mis tuleb esitada enne kahekümnendat septembrit kell kaksteist ja edasi eelarvekomisjon äh, hääletab kümnendal või üheteistkümnendal oktoobril. ja majanduskomisjon äh, hääletab äh, kahekümne kaheksandal novembril ja täiskogule läheb see detsembris ja proua Kardia Saval. kuna te olete ka, ka kaasraportöör, siis võib-olla oskate midagi öelda, aga midagi oskate öelda midagi komisjoni raporti kohta parlamendile ja nõukogule? Eh, rahastamisvahendite ühendamise platvormi kohta. suur tänu teile. eelkõige sooviksin öelda, et koordinaatorite kohtumisel äh, otsustasime, et komisjon tuleks meile infot jagama, nagu oleme seda teinud juba eelnevatel aastatel ja võttes arvesse sealjuures ka komisjoni ettepanekuid ning eriti oluline tundus olevat sel aastal seoses sellega, et komisjon rääkis eh, võimalikust või praegu reaalseks muutunud eh, plaanist ja loodetavasti suudavad nad meiega seda informatsiooni eh, jagama, sellepärast tahtsimegi, et nad siia tuleks, et nad räägiks kõigeks sellest, millest tänase päevani võimalik rääkida et äh, teada äh,, mida nad arvavad sellest nii-öelda välisepsist, nii et mõistlikum kui minu arvamust kuulata, oleks kuulata nende arvamust. ja. seega annan edasi teie soovi härrale komisjoni esindajale. Excuse me, that was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 kirjeldame tegevusi, mida, mille oleme ette võtnud alates äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juuli keskpaigast. muidugi soovite teada ka äh, välisinvesteerimiskava uuemaid samme ja sellest saangi teile raportiga seoses esialgse ülevaate anda ootame siia ka Defco peadirektoraadi esindajat, kes saab samuti teie küsimustele vastata ja aitab samuti selgitada seda investeerimiskava. kuid eh, esimese ülevaatena ajakava, kuna ar-, eh, aruanne selle perioodi kohta ei ole veel vastu võetud, siis selgitaksin natukene tausta enamik teist ehk mäletab, et raportist on eh, välja antud ka esialgne versioon mis käsitles äh, äh, segarahastamist äh, väliskoostöös kaks tuhat kaksteist, eksperdid kokku kutsuti Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamenti soovil. aprillikuus eelmisel aastal käisime sellest teile ka rääkimas, ehk mäletate seda. väliskoostöö platvormi eesmärk oli see, et optimeerida segarahastamiseks ette nähtud äh, rahastamisvahendeid, äh, mis on ette nähtud väliskoostöö jaoks. seda me arutasime nende ekspertidega koos alates augustist kuni detsembrini kaks tuhat viisteist. Äh, mis puudutab poliitikaalast töörühma, äh, seal olid liikmesriikide ühendajad, äh, esindajad, välisteenistuse esindajad, parlamendi ning finantsasutuste esindajad jälgijatena samuti. suhtlesime ka sekretariaadiga, töörühm kohtus neljal korral tehnilistel ko-, kohtumistel seitsmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat viisteist, juunis kaks tuhat viisteist, teisel oktoobril kaks tuhat viisteist ning novembrikuus kaks tuhat viisteist. tehnilise töö tegi ära komisjoni, komisjon äh, koos äh, parlamendi ning äh, liikmesriikide esindajatega. raportiperioodi jooksul loodi kaks ekspertrühma, üks keskendus erasektori ressursside kasutamisele ning teine võit-, kliimamuutustega võitlemisele Äh, mõlemad äh, töör, töörühmad pidid äh, kohtuma veel korra, samuti korraldati tehniline koosolek kaks tuhat viisteist suvel seoses finantsküsimustega. praeguses aruandes on uuem käsitlus rahastusvahendite kohta, eriti just väliskoostöö rahastamisvahendite ühendamise platvormi raames käsitleti audit, auditit aastast kaks tuhat neliteist ning äh, sidusrühmade koostööd. aruandes räägitakse tööst tehnilisel tasandil, poliitilisel tasandil, selleks et erasektori ähm, äh, sinna on kaasatud nii erasektoriga koostöö tegemise töörühm kui kliimamuutustega võitlemise töörühm Äh, rahastute ühendamine on jätkunud väga hästi tänu Euroopa välisinvesteeringute projektidele. plaanid, mis äh, eelmises äh, raportiperioodis välja käidi, on nüüd juba kasutusel. kontrollikoda on uurinud nende meetmete tõhusust ning muidugi jälgitakse ka edaspidi seda protsessi väga tähelepanelikult mis puudutab äh, eelseisvat tööd, siis äh, raportis tuuakse välja rahastamisvahendite ühendamise platvormi tulevased koostööd ja need, äh, mis toimusid pärast raportiperioodi ehk pärast detsembrit kaks tuhat viisteist. nagu paljud teist ehk juba teavad, siis kaks tuhat kuusteist aastal rändekriis on mõjutanud ka meie tööd, minu kolleeg räägib sellest hiljem pikemalt, oleme keskendunud erasektori kaasamisele, oleme rääkinud edasi ka kliimamuutustega võitlemisest ning ning sellest, kuidas kaasata sinna segarahastamine. vastan meeleldi kõigile teie küsimustele, rahastamisvahendite ühendamise platvormi äh, raporti kohta, selle töö kohta, mida, mille me oleme teinud aasta kaks tuhat viisteist lõpuni. ja minu kolleeg võtab, äh, nagu selgitasin, siinkohal üle, aitäh. Nous des questions, madame Gardiazabal, sur la période euh, juillet 2014 dé-. niisiis kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, teie sõna, tõenäoliselt teie annate sõnajärje ülejäänud oma kolleegile Well... suur tänu. esmalt vabandan, et hilinesin. Äh, ähm, direktor pidi siin äh, teie, teie ees esinema, aga kahjuks äh, tema oli hõivatud ning ei saanud tulla, loodan, et mõistate. palju tööd on veel vaja ära teha selle raportiga ning Äh, sellepärast annangi teile üldise ülevaate sellest, äh, mis suunas meie töö liigub, et saaksime selle üle arutada ning muidugi järgneb sellele mingil hetkel äh, komisjoni otsused, määrused ja nii edasi, mis edastatakse komitee menetlusse ning ning ka siia kotta saadetakse märgiksin ära, et äh, mis puudutab platvormi raamistikku, siis äh, eelmisel teisipäeval äh, oli meil sellel alane kohtumine. liikmesriigid, finantsasutused, peadirektoraadid, ka Europarlamendi esindaja oli sinna kutsutud, nagu minu kolleeg juba ehk rääkis teile anname, andsime esmase ülevaate kõigile sidusrühmadele, kes on investeerimiskavaga seotud, milles investeerimiskava seisneb. nagu te teate, on investeerimiskava osa uuest partnerlusraamistikust ja see on seotud ka rändekriisiga äh välisinvesteeringute kava üks peamisi eesmärke on äh, ja see investeerimiskava on üles ehitatud sarnaselt EFSile, äh, sinna on kaasatud sarnased äh, sambad ning see keskendub peamiselt sellele, et et tegeleda, et elimineerida rändekriisi peamised äh, põhjused, suurendada majanduskasvu, tuleb keskenduda just sellistele projektidele, mis on kõige suutlikumad äh, majanduskasvu ja töökohtade loomisel just nendes riikides, äh, kust rändekriis on alguse saanud nagu öeldud, on investeerimiskaval kolm sammast, nagu ka EFSil. esimene sammas kasutab ära teadmisi, mille oleme äh, segarahastamise rahastutega saanud äh, möödunud aasta jooksul. see põhineb äh, segarahastamise instrumentide kasutamisel need tagatised aitavad meil jõuda ka nendesse riikidesse ja sektoritesse, kus äh, erasektori arendamine on kõige keerulisem. see esimene sammas näeb ette jätkusuutliku äh, arengufondi ning tagatisfondi loomise ja seda toetavad kaks äh, lisasammast, tehniline abi äh, sellega toetatakse kohalikke finantsasutusi riikides kohapeal ning ka teisi sidusrühmi, kes on programmi kaasatud, et nad saaksid ette valmistada raamistikus ette nähtud programme. ning kolmas sammas, kus kasutatakse ära Euroopa Komisjoni teadmisi, selles sambas püütakse edendada ja arendada paremat äh, majanduskeskkonna, ärikeskkonda meie partnerite jaoks. praegu on selle programmi peamine eesmärk äh, see, et saaksime luua ühtse finantspaketi, millega kaetakse erinevate piirkondade Aafrika ja selle äh, meie lähiümbruse ähm, projektide tarbeks kõige oluline, olulisem probleem on see, et keskenduda praegustele segadrahastamisprojektidele, mis on seoses Aafrikaga loodud ja seda seetõttu, et tuleb tegeleda rändekriisi algpõhjustega. teisipoolne rääkisid liikmesriigid sellest äh, samuti, aga see uus töö ei tähenda, et me muudame seda, kuidas me oleme varasemalt juba töötanud, me lihtsalt äh, samuti keskendume energiale, trans-, transpordile ja muude äh, eelnevalt prioriteetsete valdkondade arendamisele, me lihtsalt lisame uue programmi. uus programm püüab arendada rohkem erasektorist, erasektori võimalusi nendes riikides, et luua rohkem töökohti varasemalt äh, on sellised projektid äh, väga vähe selliseid protsente, üheksa kuni kümme protsenti segarahastamisprojektidesse kaasatud. seega praegune peamine eesmärk on koondada need investeerimisrahastud äh, ühtsesse platvormi, millest rahastatakse projekte samade eeskirjade järgi, mis segarahastamise puhulgi samuti äh, aitab äh, ähm, tagatisfond äh, arendada kestlikku investeerimist nendes piirkondades. muidugi on vaja mingisugust sidusust, see, mida tehakse ühes piirkonnas, seda tuleb süsteemselt teha terves Aafrikas, loodame laiendada seda programmi üle kogu piirkonna ja kasutame samu struktuure, mida oleme juba kasutanud varem. meil on strateegianõukogu, mis töötab välja suunised äh, kogu programmi jaoks ning siis meil on tegevusnõukogud, äh, kus kiidetakse heaks äh, investeerimiskava projektid mm, sellega ma ehk ka lõpetan räägin ainult veel ehk äh, summadest, võib-olla see huvitab äh, just seda komisjoni, ehk siis äh, summad, mis praegu saadaval on projekti jaoks, komisjon on teatanud, et kolm koma üks miljardit eurot on saadaval aastani kaks tuhat kakskümmend ja rändealases teatises on samuti need numbrid välja toodud ning see hõlmab kaks miljardit äh, pool mil-, miljardit reservidest ning äh, äh, naabrusinvesteerimiskavast on samuti osa rahast ette nähtud ning umbes kolmkümmend üks miljardit peaks investeerimuste maht olema. see on muidugi väike eh, summa võrreldes meie varasemate rahastutega, aga me püüamegi olla, eh, jääda tagasihoidlikuks. loodame, et liikmesriigid toetavad samuti eh, neid summasid, mis meil praegu kasutuses on, nii et äh, tulevikus äh, oleksid meie võimalused laiemad ning sellega ma praegu ka lõpetan. Merci, monsieur! suur tänu teile! suur tänu teie selle, sellest, et seda mehhanismi nii täpselt meile kirjeldasite ja loodame, et liikmesriigid vastavad äh, teie poolt väljendatud soovidele ja võib-olla ka lihtsustab see Euroopa eelarve kokkupanekut ja proua Kardias Saabel kokkuvõtteks. ma esitaksin ühe küsimuse. kõigepealt suur tänu teile kogu jagatud informatsiooni eest. just oma sõnavõtu lõpus esitasite äh, andmed, mis eelarvekomisjoni võivad kõige rohkem huvitada, sest eh, siit näeme, mm, kui suur see fond võiks olla ning eh, millisteid vahendeid kasutada. ja lõpet, lõpuks rääkisite te sellest, et oleks vaja, kui palju liikmesriigid, et liikmesriigid eh, panustaks sellesse fondi, kuid kas see panustamine oleks vabatahtlik, kas see toimiks nagu EFSI millega alguses kõik arvasid, et kõik äh, panustavad ja lõpuks äh, kokkuvõttes äh, olid panustused väga veidrad ja pigem riigipõhised. ning tahaksin teada ka seda, kes juhib seda fondi, kas seda teeb Euroopa Investeerimispank, kas luuakse mingisugune eriüksus selleks või juhib seda komisjon ise, aitäh teile. ja et taaskord eh, ei eh, võetaks sellega äh, eh, äh, parlamendilt pädevusi ära, palun vastake proua Kalja Saavali küsimusele. Mucho placer. Uh, eh, en principio, las contribuciones esialgu eh, on eh, liikmesriikide panused vabatahtlikud ja ei ole mingisugust formaalset kohustust eh, selleks praeguse hetkeni pean teile aga ka ütlema, et neljapäevasel kohtumisel teatasid mitmed liikmesriigid soovist osaleda äh, kuid äh, see pole ametlikult kinnitatud. Äh, loomulikult on see programmi kõige keerulisem osa ja üritame kõiki veenda selles, et nad meiega koostööd teeks ja et äh, tööl oleks ka tulemusi, sest siis on ka liikmesriikidel rohkem soovi selle projektiga edasi töötada. ja mis puudutab nüüd aga selle fondi juhtimist, siis seda pole veel otsustatud, aga öeldud on seda, et äh, olemasolevad äh, fond, vahendid on need, mis juba olemas on, me ei hakka uusi otsima ning äh, üritame seda fondi juhtida Euroopa Komisjonist ja on ilmselge, et Euroopa Investeerimispangal on samuti oluline roll mängida selles programmis ja see, see investeerimispank on juba praegusel hetkel nelikümmend protsenti, osaleb neljakümnes protsendis investeeringutest ning selge e, on see, et oma know-how jagamisel, kogemuste jagamisel on investeerimispangal väga oluline roll mängida. ja lohutamaks esimeest kinnitan, et, et parlamendi teavitatakse kõigist muudatustest, mis äh, sisse viiakse, aitäh. En... suur tänu, sellega siis äh, selles küsimuses lõpetame. selle olulise raportiga näeme hästi, millised on olulisemad suunised ning äh, teen ettepaneku, et lähme järgmise teema juurde, milleks on globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmine ja et Petri Sarvamaa ütleks meile, kuidas Microsoft saaks natuke raha tagasi. Yes indeed uh,, we have here is another. jah, siin on meil veel üks taotlus Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondist raha saamiseks ja see on üsna uh, ulatuslik juhtum see mõjutab tuhatet neljasaja neljakümmend ühte äh, abisaajat. üle kahe tuhande töötajat koondati Soomes. Äh, tegemist on üsna tüüpilise globaliseerimise juhtumiga Nokia mm, jah, esimene kümnend oli nende päralt, aga järgmine kümnend on Androidi operatsioonisüsteemid. Microsoft ostis ära Nokia ja kohe pärast seda algasid koondamised. ja taotlus e, vastab e, esitatud kriteeriumidele ja kogu eelarve selle meetme puhul on kaheksa koma üheksakümmend neli miljonit eurot ja kuuskümmend protsenti on siis öö, osa sellest, mis on viis koma kolmsada kuuskümmend neli miljonit. ja koondatakse töötajad, kellel on väga erinev pädevus, väga kõrgelt haritud öö, oskustega töötajatega on tegemist, aga paraku see ei aita neid praegu öö, see ei puuduta ainult Microsofti, vaid kaheksat tarnijat, tootjat Soomes veel, keda see kõik puudutab. nii et ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele kõigepealt, et liikmesriik peab eraldama piisavalt rahalisi vahendeid selleks, et ka kontrollida, mida siis ette võetakse Euroopa Liidu eelarvest tuleva rahaga. aga tihtipeale äh, ei ole need kontrollimeetmed olnud piisavalt head varasematel aegadel äh, äh, on olnud nii liikmesriikides ja nüüd ka meie puhul, et tuleb kindlasti kõigepealt kehtestada piisavad meetmed kontrolli teostamiseks ja teine asi on näost näkku teenuste osutamine koondatud töötajatele, see on olnud väga kasulik meede varasematel juhtudel ja nüüd ka Microsofti puhul see individuaalne abi on ülioluline. aga muus osas ei ole midagi erilist. mul ei ole tähtaegade kohta rohkem informatsiooni, aga võib-olla esimehel on Bien, merci, monsieur. suur tänu, härra raportöör. ning ähm, teie poolt esitatud äh, raportile võib esitada muudatusettepanekuid, äh, mille esitamise tähtaeg on viieteistkümnes september kell kaksteist. ja meie hääletame seda kahekümne, eh, vabandust, ähm, meie e- hääletame seda kas äh, kahekümne kuuendal või kahekümne kaheksandal septembril. kas keegi soovib midagi lisaks öelda härra Sarvamaa raportile, soovib lisada arvamuse? ei. siis äh, piirdume sellega. järgmine raport lükati edasi, härra Gonzales Ponsi raport ehk siis ja see oleks olnud globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmine Ericssonis. hääletus peaks algama viisteist viiskümmend, äärmiselt täpsed oleme ning äh, võime äh, alustada seega hääletamisega. palun äh, pange oma hääletuskaardid masinasse ja teeme hääletuskatset, kontrollida, kas süsteem toimib korralikult. niisiis, hääletus on alanud L'un d'entre nous n'a pas voté alors qu'il a introduit sa... üks meisest pole hääletanud, palun hääletage. nii, valmis, hääletus on lõppenud. nüüd härra Kristoforu raport, õigemini arvamus Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnang. muudatus kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt vabandust, kakskümmend, ütleb esimees poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks poolt, kaksteist vastu, kakskümmend üks poolt ja vastu. erapooletu, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud kakskümmend üks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuusteist, kuusteist muudatus kakskümmend kaks, kes on poolt ja vastu, ja kes on erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, kakskümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. minu meelest tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt. kakskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud ja kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu. kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksa poolt, vastu. kontrollime. hääletus on alanud. muudatus kaheksa hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kolmteist kahekümne ühe vastu, üheksa poolt ja vastu ja erapooletud, tagasi lükatud, kümme, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu tekst muudetud kujul nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, üks vastu. palju õnne raportöörile. nüüd. Ali raport. ÜPP vahendid hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel. muudatusettepanek kakskümmend viis on tagasi võetud. mis on esimesel leheküljel enne kompromissi kolm. kaheksateist, kes on poolt? vastu ja erapooletu kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt? ja vastu? kontrollime nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, seitseteist vastu. muudatus kakskümmend, kes on poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu. tagasi lükatud kakskümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kakskümmend kolm on kaetud kompromissiga üks, nüüd kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu. see on oluline hääletus, aga kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, kaksteist vastuhäält. kompromiss kolm. kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletu? vastu võetud. ja muudatus kolmkümmend üks poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu. arvan, et vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt. nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, kolmteist vastu, kolmkümmend neli poolt, vastu, kes on erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu ja erapooletu, vastu võetud vist, aga kontrollime nimeline hääletus, kolmkümmend viis vastu võetud, tõsta korralikult käed, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, kes on poolt ja vastu ja kes on erapooletu, kompromiss neli on vastu võetud, nelikümmend kolm, kes on poolt ja vastu kes on erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. ja nelikümmend viis, kes on poolt ja vastu ja erapooletu eh, tagasi lükatud nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud nelikümmend seitse, kes on poolt vastu erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üks, kes on poolt vastu, erapooletu, kontrollime elektrooniliselt, muudatus üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. see oli muudatus üks muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu see on tagasi lükatud, kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud, neliteist, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, see on tagasi lükatud, viisteist, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime elektrooniliselt, nimeline hääletus, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksateist poolt, kaheksateist vastu. kuusteist, kes on poolt ja vastu. erapooled ja kontrollime elektrooniliselt, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kuusteist, see oli muudatusettepanek kuusteist, hääletus on lõppenud. ja vastu võetud kakskümmend neli poolt, kolmteist vastu, seitseteist, kes on poolt ja vastu ja erapooletu. ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt. nimeline hääletus. hääletus on lõppenud ja kakskümmend poolt kaheksateist vastu ja nüüd kogu tekst muudetud kujul imeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks poolt, viis vastu, palju õnne raportöörile. nüüd järgmine eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kolmas jagu. härra Fernandes tegi mõningaid ettepanekuid täna hommikul ümberpaigutamiste taot-, ümberpaigutamise taotluste kohta. ja lähme siis muude jagude juurde. kõigepealt sätted, mida suletud uste taga ei äh, arutada, härra Depree esimees, ma pean sõna võtma selleks, et me oleme veendunud, et me räägime, et me räägime sellest ähm, parandusettepanekust kolm äh, suletud uste taga ja see, mis puudutab nüüd nelja, sellega pole mingeid probleeme. olen seega poolt artikkel kakskümmend seitse artikkel kakskümmend seitse. meil on ainult seitse la sécurité kakskümmend seitse on aga turvalisuse teemaline, seega suletud uste taga artikkel kakskümmend, artikkel kakskümmend viis. seda võib vastu võtta ilma hääletamiseta. sellega pole ka probleeme, küsimusi ei ole, siis äh, Äh, järelikult on see vastu võetud. ja äh, artikkel kakskümmend viis, sellega pole ka probleeme. ja enne, kui me suletud uste taga tööd jätkame, proua Holmeier kinnisvarapoliitika kohta. Ähm, jah, ma saan teha väga lühidalt. välisteenistus on meile saatnud ühe äh, dokumenti, mida me peame revideerima, see puudutab kolme miljonit. seal on viga sees ja on vaja üle kontrollida arvud ja ma arvan, et see peaks olema täitsa tavalise menetluse korras ja mitte informeerimise korras, mis toimub. ja ma teen ettepaneku, et me alustame otsast peale. me saime dokumendid alles eile ja äh, täna sai raportöör hakata tekste lugema ja lihtsalt ei ole võimalus olnud asja uurida, mina ka tahan vaadata dokumendid üle, nii et võtame selle käsitleda järgmisel koosolekul. niisiis, nelja, edasi lükatud neljateistkümnenda septembrini Strasbourgis. jah, see saab olema siis uus menetlus, mitte mingi pikendus, vaid ikkagi uues, uus menetlus, sest me saime eile dokumendid. ja siis me saame ka, äh, räägime vahearuandest komisjoniga. ja komisjon peab ümber vaatama oma teksti. igaüks teeb sellest omad järeldused. kas oli veel küsimusi, mida oli vaja arutada avalikult? ei ole. seega jätkame suletud uste taga ja palun kõiki neid, kellel ei ole õigust eh, siia jääda suletud uste taha ka peetava koosolekule, et te lahkuks saalist.